kallid äh, kolleegid, äh, esimese raporti autor on kohal ja seega võime alustada viieteistkümnendast päevakorrapunktist äh, vastavalt siis ettenähtule. Miroslav Mikolašiku raport kahe tuhande kümnenda aasta aruanne ühtekuuluvuspoliitika kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist aasta programmide rakendamise kohta ja härra Mikolašik, teil ongi nüüd sõna oma raporti tutvustamiseks suur tänu, proua esinaine, suur tänu nende lahkete sissejuhatavate sõnade eest. daamid ja härrad, mul on väga hea meel olla selle strateegilise äh, ülevaate raportiks puudutab see äh, aasta kahe tuhande kümnenda aasta aruannet siis ühtekuuluvuspoliitika Eh, selle eelarveperioodi programmide rakendamise kohta. tegemist on kolmandaga taolistest aruannetest praeguse eelarveperioodi jooksul, aga esimene siis meie mandaadi ajal. komisjoni teatis, mis kannab pealkirja ühtekuuluvuspoliitika kaks tuhat kümme aasta strateegia aruanne kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist aasta programmide rakendamise kohta on esialgseks ülevaateks siis sellest, millised on olnud äh, ühtekuuluvuspoliitika rakendamise tulemused. Äh, seda siis praegusel eelarveperioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist tegemist on seega esimese tõelise analüüsiga selle operatiivprogrammi kohta ja lõpetus, võima-, lõpuks on meil siis ometi võimalus sellest rääkida. strateegia aruanded on minu meelest väga olulised infoallikad äh, poliitika koostajatele, äh, sellepärast et äh, kohalikud ja regionaalsed omavalitsused ja ametkonnad saavad panustada omapoolsete soovitustega taoliste aruannete puhul. ja minu meelest on see väärtuslik kindlasti ka tulevaste Euroopa ja liikmesriikide referents- või võrdlusraamistike paikapanemisel. paremaid juhtimistavu tuleb toestada ja mineviku vigadest tuleb õppida. Euroopa Parlamendi raport analüüsib seda, kuidas liikmesriigid langetavad otsuse prioriteetide suhtes. eriti pööratakse tähe, tähelepanu regionaalsetele erisustele, millele tuleb äh, õigete sammudega vastu astuda. kuid ühtekuuluvuspoliitika tõelist väärtust tuleb mõõta vastavalt tulemustele, äh, vastavalt tõelistele tulemustele, mida saavutatakse nii regionaalsel liikmesriigi kui ka Euroopa Liidu tasandil minu meelest peaksid seda raportit iseloomustama järgmised sõnad. Äh, tulevikku suunatud analüüs, sellepärast et ma tõesti loodan, et sellest kujuneb väga oluline panus viljakasse arutellu ühtekuuluvuspoliitika tulevikualastes debattides nüüd aga siis raporti lühikeses, raporti sissejuhatuseks peaasjalikult on selle raporti aluseks kaks dok-, dokumenti, kõigepealt seesama komisjoni teatis parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale, seesama ühtekuuluvuspoliitika kaks tuhat kümme aasta strateegiaaruanne kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist aasta programmide rakendamise kohta. ja teine dokument, äh, komisjoni töödokument, mis äh, siis äh, on selle teatise juurde käiv dokument. see töödokument, mis on täna arutelul, võtab kokku äh, rakendusaruande pädevuse, äh, räägime tööhüpoteesist ja toome välja peamised küsimused, mida tuleks rõhutada selles raportis me kavatseme kindlasti järgida seda lähenemist, mida on kasutanud Regionaalkomisjon ka teiste strateegiaaruannete puhul varasematel aastatel ja kavatsen kaaluda seda, kas liikmesriigid on seadusandlust õigesti rakendanud ja tahaksin viidata sellele ka siis selles raportis, kas liikmesriigid on mõistnud ühenduse ja strateegilisi suuniseid oma liikmes, oma rahvuslike strateegilisi äh, raamistikke rakendades uh, third part, important. raporti olulisus. E, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodi programmide jaoks on praeguse strateegia aruanne väga oluline, sellepärast et oleme jõudnud eelarveperioodiga poole peale paljud projektid on juba käivitunud ja praegune rakendamise tase, mida kaasfinantseeritakse ühenduste poolt, on oluline kahel põhjusel. kõigepealt see loob väga olulise ülevaate konkreetsest olukorrast pärast seda, kui on äh, rakendamine, rakendamise algusest möödunud umbes poolteist aastat ja hinnatakse siis kokkulepitud strateegia rakendamiste määra ja, ja edusamme eesmärkide saavutamisel. ja teiseks, meil on väga selge praktiline vajadus välja tuua sagesti esinevad puudused ja reforme vajavad valdkonnad ning loomulikult on vaja välja tuua ka need parimad tavad, mis aitaksid teistel siis ka oma tõhusust võib-olla suurendada finantskriis ja sellele järgnenud majanduslangus äh, ja samuti ähm, uut programmiperioodi käsitlevad eelseisvad läbirääkimised on siis veelgi põhjuseks sellele, miks see äh, hindamisaruanne on täiesti ajakohane ja asjakohane äh, raportis analüüsitakse ähm, praegust rakendamise hetkeseisu, kuid äh, võtab siis tulevikku suunatud lähenemise tegemist peaks olema positiivse äh, tõukega ja seetõttu koostatakse soovitused rakendamise parandamiseks käesoleval programmiperioodil, aga ka äh, uuele struktuurile pärast äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. minu tänase esitluse kolmas osa on seesama hüpotees arvestades äh, praeguseid tõendi, on ühtekuuluvuspoliitika jätkuvalt asjakohane, kuivõrd äh, see mm, parandab endiselt kõikjal sotsiaalmajanduslikku keskkonna olukorda, kuid arvestab siis riikide erisusi. Äh, samas pärast kõiki neid andmeid uurides olen ma seiskohal, seisukohal, et teatud valdkondades on vaja teha täiendavaid jõupingutusi Eh, selleks, et parandada rakendamise tulemusi, et vältida põhjendamaid viivitusi, selleks, et tagada rangem finantsdistsipliin ja suurendada koostoimet Euroopa Liidu muude, muude poliitikavaldkondadega. sünergiate loomine ning eh, sektoraalsete eh, erisuste vältimiseks rahastamises äh, on parimate tavade hindamine ja järgmine väga oluline. nüüd meie metodoloogia. see töödokument võiks olla aluseks meie komisjonis äh, aruteludeks. tegemist on esialgse dokumendiga ja kõik äh, ülejäänud aspektid äh, leiavad äh, siis äh, detailsemat kirjeldust äh, juba raporti eelnõus, mis peaks teieni jõudma kusagil üheteistkümnenda jaanuari paiku. kavatsen teha tihedat koostööd bilateraalsel, aga ka multilateraalsel tasandil teiste kolleegidega ja tõesti, mulle väga meeldiks, kui koostöö variraportööridega sujuks hästi, aga ka arvamuse koostajatega teistes komisjonides ja muuseas, üsna pea on tulemas kohtumine variraportööridest kolleegidega, selleks et me saaksime siis otse teilt informatsiooni, et saaksime arvestada teie seisukohtadega juba selles raporti eelnõus. kutsun kõiki komisjoni saadikuid seega üles oma seisukohti avaldama, see ei kehti mitte ainult variraportööridele, vaid tõesti kõikidele palun avaldage arvamust ar äh, arutelude ajal selleks, et äh, see raport saaks teie väärtuslikest äh, mõtetest toetust. Cinque Parzo ütleb kõneleja. proua esinaine, suur tänu, Elizabeth Schröter ja Mihhail Demetropopoulos saavad esimestena sõna. jah, suur tänu raportöörile, suur tänu ka selle eest, kuidas ta soovib asjale läheneda. tahaksin kõigepealt toonitada, et ta on juba meiega ühendust võtnud ja see tähendab ka seda, et me näeme, et raportöör soovib koostööd teha ja me kavatseme struktureeritult üheskoos seda tööd ka jätkata. mul on selle üle väga hea meel see on väga tähtis koostöö praegusel hetkel selle raporti koostamise jaoks, sest see raport ei ole mitte ainult see, mis ta on, nimelt strateegiliste plaanide hindamine ja kuidas liikmesriigid on neid äh, läbi viinud, vaid ta on ka tõendiks selle kohta, et struktuuripoliitika on Euroopa Liidus väga tähtis poliitika, et seda ei tohi lihtsalt kärpida või kul-, või äh, ka, ja sellest ei tohi ka loobuda sellepärast ainult, et keegi tahab seda kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiasse sisse kirjutada. sellegipoolest näeme me ja meil tuleb hinnata raha kasutamist ja rahade väljavoolu. ja meil tuleb tõesti leida tõestusmaterjali selle kohta, et vahendeid on tõhusalt äh, kasutatud. me peame tõestama, et ühtekuuluvuspoliitikal on Euroopa Liidus mõtet. seega ka kriitiline kulutuste analüüs ähm, tuleb läbi viia ja me peame vaatama, kuidas programmid mõjutavad Euroopa Liidu erinevaid regioone ja kas meil selliseid programme on veel ka tulevikus vaja. seepärast on mul ka väga hea meel, et on siia kirjutatud sisse ka järelevalve ja hindamine. mis puudutab struktuuri ja menetlust, on mul terve rida märkusi. esiteks ma leian, et sotsiomajanduslik äh, taust on küll tähtis, eriti just kriisi ajal, aga ma ei tooks seda nii tugevalt esile ja jätaksin rohkem ruumi raportis eesmärkidele ma leian, et kriis näitab meile väga selgelt, kui tähtsad on need eesmärgid, aga kui me räägime kriisist, äh, siis võib-olla kriisikomisjon ütleb meile, et see on ju meie küsimus, mis see teid puudutab ja meie peame pigem näitama, miks on regionaalpoliitika tähtis. ja teiseks, ma arvan, et me peame tõesti vaatama, kuidas rakendamine liikmesriikides toimub ja kuidas äh, rahade väljavooluga lood on, sest see oli ka üks suuremaid kriitikanooli, sest meil tuleb vaadata, mis täpselt sai. ja meil tuleb anda sisuline vastus ja see, peame ütlema ka, mis meie arvates on vale ja me peame ütlema, et need viivitused ei olnud ainult mitte regioonide põhjustatud, me teame väga täpselt, kes olid süüdi, nimelt netomaksjad, kes nii kaua vajutasid ka- äh,, piduripedaalile, et meil ei olnud võimalik selle määruse osas mitte midagi enam teha, ma olin toona nende asjade juures ja venitati kogu selle protsessiga üle aasta, ma nägin seda ise väga täpselt. ja te teate, proua esimees, te olite toona volinik ja te teate ka väga hästi, kuidas need asjad siis toimusid ja kolmas punkt, äh, määruses ei tule kahjuks välja need kõige tähtsamad punktid, mis aga parlamendi jaoks juba toona olid nii tähtsad ja mis me ettepanekutena ka välja tõime. nimelt jätkusuutlikkuse klausel, siis mis puudutab ka soolist võrdõiguslikkust ja ka partnerluse printsiip. Need on väga tähtsad äh, nüansid, mis ühtekuuluvuspoliitikas juba aastaid on ennast õng-, õigustanud äh, ja nad on ka regioonide poolt leidnud äh, kõrge tunnustuse. ja seepärast oleks need asjad vaja siia uuesti, need punktid siia uuesti sisse kirjutada. on väga hea, et on sisse viidud need hindavad meetmed ja nendega me peaksime jätkama. ma leian, et äh, raport on äh, praktilise olukorra analüüsimiseks väga hea ja me peaksime nüüd keskenduma nendele nüanssidele, millega me soovime jätkata ja me peaksime põhjendama, miks ja miks need nüansid ja vahendid on ennast siiamaani õigustanud. suur tänu! ja nüüd järgmine kõneleja. Ευχαριστούμε και τον ε, κύριο Μικολάσικ για την εισήγησή του. Θα ήθελα όμως... Μα τανάν. Ma tahan tänada härra Mikolasitšit tema analüüsi eest, aga samas on mul ka paar täiendust teha ma arvan, et me töötame siin väga üldisel tasandil ja ei erine, ei erine see meie tulem palju komisjoni aruandest. mõnede küsimustega on põhjalikult tegeletud, aga mõnesid on ainult pel-, väga pealiskaudselt käsitletud. ma usun, et meil on vaja ka kriitikat teha komisjoni aruande aadressil ja selleks me ju siin olemegi, saadetuna meie valijate poolt. kahe tuhande kümnenda aasta aruanne on üks järjekordne aruanne. siin on räägitud strateegilisest lähenemisviisist, mis on kasutusele võetud selles programmperioodil, on räägitud sihtaladest, ülesehitusest, meetoditest. me oleme kõigi nende asjadega päri, aga on aspekte, mis vajavad rõhutamist, nimelt kolm kõigepealt rahalised vahendid eh, keskkonna heaks, paljud meist ju ei taha ainult rääkida keskkonnapoliitikatest, me tahame hea seista ka selle eest, et tehakse eh, häid ettepanekuid roheliste investeeringute kohta. me peame vaatama, eh, et selliseid investeeringuid tulevikus üha rohkem oleks ning kindlasti tuleb kõikjal arvestada keskkonna aspekte. ma tuletan teile meelde Ungaris ja Rumeenias hiljuti toimunud katastroofe. nii et me peame mõtlema, et keskkonnakaitse ja majanduslik jätkusuutlikkus käisid käes ja käsikäes. teiseks, komisjon oli nõus minu raportiga läbipaistvuse kohta ja selle poolt hääletati juunikuus Euroopa Parlamendis täiskogul ja seal on selgelt näha, et on vaja suuniseid, mis tagavad suurema läbipaistvuse. nii et veel kord, me võiksime sõnaselgelt viidata meie dokumendis läbipaistvusele ning me peaksime üritama eh, kokku viia erinevad ähm, infokillud. ja veel üks tähtis aspekt, nimelt koostöö väga tähtis on ju koguda informatsiooni või vähemasti arvestada olemasolevat informatsiooni ja seda ei pea tegema mitte ainult liikmesriikide ja kohaliku tasandi omavalitsused, vaid äh, ka mm, kõrgema taseme ametiasutused, valitsused ning ka äh, vabaühendused, kelle käes on väga palju tähtsat informatsiooni nii et koostöö. aga koostööd on väga killustatult käsitletud siin aruandes. tänan, härra Viktor Postinaru on järgmine. Will... Uh, ma tänan. ma räägin oma lugupeetud kolleegi proua Katenbachi nimel. tema kahjuks ei saanud täna tulla meie kohtumisele. ja nii et nüüd tema sõnum teile siin komisjonis proua Kadenbach hindab kõrgelt seda, et komisjon on analüüsinud seda, kuidas on äh, ellu viidud kokkulepitud strateegiaid ning kuidas äh, on toimunud edasiliikumine erinevates liikmesriikides eesmärkide saavutamisel ning siin on kaalul väga suured punktid mm, suured hulkad raha, kolmkümmend viis koma seitse protsenti Euroopa Liidu eelarvest läheb just regionaal- ja ühtekuuluvusprogrammidele perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja sellepärast on maksumaksjate huvides Euroopa Liidus see, et nimetatud summad oleks kasutatud läbipaistvalt ning et neid tõesti kasutataks tõhusalt ja üldise heaolu huvides. proua Katenbach on nõus härra Mikolajšiki raporti ülesehitusega. ta ütleb, et tuleb ära kasutada komisjoni aruanne selleks, et õppida minevikust ja olevikust ning likvideerida lüngad ning vaadata, millistes valdkondades on vaja reforme. teisest küljest on vaja välja tuua kõige paremad eh, tavad eh, ning tutvustada neid teistele liikmesriikidele. eriti on vaja koguda teadmisi järgmise rahastamisperioodi planeerimise käigus, eh, algab siis pärast see periood aastat kaks tuhat neliteist aga hetkel on meie raporteerimistsükkel vist möödunud kaheksateist kuud ja me oleme endiselt majanduskriisi šoki mõju all. võib-olla aastal kaks tuhat kaksteist on meil käsutuses juba veelgi väärtuslikumaid andmeid mida saab analüüsida. proua Katenbach hindab seda, et raportöör tahab eriti välja tuua neid edusamme, mis on tehtud uutes liikmesriikides selleks, et regionaalseid erinevusi vähendada. ta tervitab ka seda, et tahetakse luua regionaalpoliitika ressursside sünergiaid, nii nagu kirjas peatükis kuus proua Katenbach äh, tahab, et Euroopa Sotsiaalfondis ja Regionaalarengu Fondis ka oleks rohkem sünergiat rääkides nüüd regioonidest, ta ütles, et alguses oli asjad rasked ning nii on alati iga rahastamisperioodi alguses. aga ta oli ka positiivselt eh, üllatunud, kui ta nägi, et praegused eeskirjad on tublisti paranenud ajapikku ja sellepärast ta kutsub üles suuremat vaeva nägema ka edaspidi ja seda järgmisel rahastamisperioodil. nüüd, kui ta räägib raha, äh, majanduskriisist ja regioonide abistamisest, siis ta hindab seda, et piirkonnad suutsid rahalisi vahendeid äh, kasutada, mis olid neile ette nähtud majanduse taastamise paketist ja tegid seda üsna õigeaegselt. Äh, tegemist oli paindliku lähenemisviisiga, mis peab säilima ka tulevikus. proua Kadenbach on nõus raportööriga, et rohkem on vaeva näha eh, teatud valdkondadeks, eriti selleks, et tugevdada rakendamist, ära hoida viivitused ning tagada suurem finantsdistsipliin, süvendada sünergiat teiste Euroopa Liidu tegevuspoliitikatega. proua Kadenbach loodab, et ei hakata näpuga näitama kellelegi selles raportis, küll aga need piirkonnad, kus on raskusi, nimetatakse ära ja neile antakse abi selleks, et nad suudaksid oma eesmärgid täita. nagu juba öeldud, ta on nõus härra Mikolajšiga ka raporti ülesehituse osas ja nüüd ootab ta pikisilmi seda, kuidas raport praktikas valmib. proua Katenbach palus ka rõhutada, et ta ootab Mm, tihedat koostööd raportööriga ja teiste variraportööridega. ma tänan. suur tänu, Jan Olbrit, palun. <clears throat> spetsiifika poliitika spójności europejskiej polega na tym, że suur tänu, Euroopa kohe, ühtekuuluvuspoliitika lähtub ju sellest, et algab uus planeerimisaeg ja me ei saa lähtuda enam vanast. see tähendab seda, see tähendab seda, et meil tuleb nüüd tõesti uue programmiga alustada nüüd oleme me jõudnud kahe tuhande kümnendasse aastasse ja oleme alustanud juba arutelusi uue perspektiivi kohta ja nüüd tuleks meil ka mõelda, kuidas, mil viisil me nüüd äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast jätkame, nagu raportöör juba ütles, meil ei ole andmeid selle kohta, kuidas vahendeid kasutati me räägime siin mitte ainult vahendite kasutamisest, vaid ka rakendamisest. ning äh, raportööri lähenemine on minu arvates väga hea, sest äh, ta läheneb probleemile laiapõhjaliselt äh, ja ta on väga täpselt vaadanud, mis siis aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist täpselt toimub, kuidas ettevalmistatud poliitikad tõesti ka rakenduvad. see tähendab seda, et see raport sellisel kujul, nagu ta praegu on üles ehitatud, peaks meile andma vastuse selle kohta, kuidas rakendusmehhanism kui selline toimib. kus on meil probleeme? kas tõesti jõustub kõik see, mida ette ennustati? ja kas strateegilised elemendid programmides on tõesti olnud õiged. me peaksime mõtlema kogu selle programmeerimise aja peale, sest äh, selle tõttu ju me ju ka määrust muutsime ja nüüd tuleb vaadata, kas määruse muudatused ka tõesti ellu viiakse, nii et tegemist ei ole mitte ainult vahendite kasutamisele va-, ja sellele, kuidas seda tehakse, vaid äh, meil tuleb nüüd vaadata konkreetseid projekte, ja nende rakendamist. seda on võimalik teha ainult siis, kui sellega on alustatud. nüüd on õige aeg näidata, et äh, rakendamissüsteem kak-, aastatel kaks tuhat seitse kuni aastal kaks tuhat kolmteist võib jätkuda ka kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast edasi või me peaksime juba praegu mõtlema, kas me soovime midagi muuta, kui me oleme nõrgad kohad juba identifitseerinud. mulle meeldib raportööri lähenemine, see on väga hea ja raport kujuneb meie jaoks kindlasti väga huvitavaks äh, materjaliks järgnevate programmide üle arutamisel, aitäh! suur tänu ja Lambert van Nistelrooy. suur tänu, proua esimees, ka mina leian, et tegemist on suurepärase lähenemisega. raport on tõesti väga hea. võib-olla võiks natukene rohkem keskenduda tulevikule, sest eh, ühelt poolt on meil siin kolleeg eh, Olbrechti küsimus, kuidas seda rakendatakse, see on kohe kindlasti raporti keskseks punktiks, aga meil on vaja ka midagi selle raportiga tõestada, näidata. nimelt seda, et äh, majanduskasvu toetamiseks, energiatõhususe tagamiseks äh, või ükskõik, mis küsimus äh, regioonides praegu päevakajaline on, et seda on võimalik tagada horisontaalse organiseerimistööga. see on eriti tähtis sellepärast, et ühtekuuluvuspoliitika järgmises etapis kavatseb kasutada ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia elemente. proua Kadenbach ju teatas meile, et tema jaoks on tähtis sünergia, et me räägime siin sünergiast see on ju sama nagu see horisontaalne koostöö, millest mina rääkisin. nii et äh, ma usun, et see sünergia on väga tähtis eesmärk, mille poole peame pürgima. see tähendab seda, et meil tuleb kaasata ülikoolid, regioonid, ettevõtted, tuua nad ühe laua taha selleks, et meil oleks võimalik siis äh, innovatsiooni toetada. ja nüüd tuleb vaadata ka seda, mis minu raportis on kirjas. probleemid, millele ma viitasin seal. kas need ettepanekud siin raportis ja komisjoni ettepanekud aitavad ka minu raportis tõstatatud probleeme lahendada? mina isiklikult usun, et see raport näitab, et need vahendid, mis me toona valisime, nagu keskendumine teadmistepõhisele majandusele ja nii edasi, et see tõesti ka toimib, et me peame liikmesriikidega vastavat kokkulepet sõlmima ja tingimuslikkus on küsimus, mida ma väga tihti kuulen tänapäeval ja võib-olla me peaksime ka selle üle järele mõtlema, me peaksime mõtlema, kas meil on võimalik neid eesmärke saavutada. ja kui me selle raportiga saaksime veel ka poliitiliste väljakutsete komisjoni tööd mõjutada, siis me kindlasti oleme edukad. väga paljud leiavad, et regionaalpoliitika puhul äh, eesmärgi kaks sihtalat äh, tuleks ära kaotada. mina leian aga, et see raport näitab väga hästi, et regionaalpoliitika saab anda suuri panuseid nii eesmärgi üks sihtalade kui ka ähm, eesmärgi kaks sihtalade jaoks, ehk siis ähm, et nii sotsiaalne kui territoriaalne ühtekuuluvus on tagatud. suur tänu, rohkem keegi sõna ei soovi, enne kui annan uuesti sõna härra Mikulašikile, et ta saaks kommenteerida äh, tahaksin veel ühte asja mainida. Te kindlasti teate, et eelmisel esmaspäeval Euroopa Komisjon võttis vastu töödokumendi majanduskriisile vastamise poliitika kohta ja see võib ka meid aidata teie raporti koostamisel selles kohas, just kus te räägite kriisist, tegemist on tõesti väga uute dokumentidega, et äkki saate neid ka arvestada oma raporti koostamisel, üldhinnangu koostamisel, nii et palun kommenteerige, kui soovite. Uh, suur tänu, proua esinaine. alustan teie enda kommentaarist kõigepealt arvestan kindlasti sellega, mida te just hetk tagasi ütlesite, tõesti see materjal äh, toob sisse uusi soovitusi tuleviku jaoks ja on uueks aineks tuleviku aruteludele see, kuidas majanduskriis on Euroopat mõjutanud. ning lisaks sellele ma tahaksin ja kuivõrd see on ka minu kohustus ju, rõhutada seda, et selle dokumendiga on meil võimalus rääkida ka tuleviku strateegilistest aruannetest ühtekuuluvuspoliitika osas ja see võib-olla võiks olla lisapanuseks äh, sellesse samasse teemasse. ja võin omalt poolt lubada ainult seda, et äh, annan endast parima et see strateegiline aruandlus tõesti oleks äh, ka oluline tuleviku aruteludeks. lubage tänada kõiki kolleege neid, kes on äh, sõna võtnud tänases arutelus. Äh, proua Schröter, suur tänu kõikide nende sõnade eest. see kõik oli väga olu-, huvitav. võtsin teid kuulda, ootan juba põnevusega edasist tööd teiega, aga miks mitte ka teiste kolleegidega. proua härra Termopolos loomulikult äh, arvestan ka teie öelduga arvestan teie poolt seni tehtud tööga selles vallas ja katsun siis äh, natukene paremini äh, kaasata mõned need märkused, mis te välja tõite. ma olen teile täiesti ideaalne partner, kuivõrd olen ka Keskkonnakomisjonis nagu teie ja seega mõistan väga hästi, mida te olete öelnud äh, roheliste poliitikate kohta ja mm, võib-olla siis mõningaid äh, teie soovitusi saaks äh, kaasata sellesse teksti, kas muudatusettepanekute kujul või, või kuidagi muidu. härra äh, Postinaru ja kallis kolleeg proua Kadenbach, keda ma tunnen väga hästi, mm, ma tänan teid selle eest, et te toetate minu mõttearendust mõte nendele sünergiatele, koostoimele rohkem tähelepanu pöörata nii regionaalarengu fondide kui ühtekuuluvusfondide osas on muidugi väga tähtis. ja tõesti, suur tänu ka selles osas siis kolleeg Olbrichtile. härra Olbricht vähemalt ühte asja ütles täiesti õigesti ma ei tahtnud hakata siin äh, numbreid ja protsente ette lugema selle kohta, kui palju riike, kui suur osa projektidest äh, see on äh, kontrollikoja töö. kuid muidugi, ma arvestan teie konkreetsemate märkustega kuid äh, see tekst äh, ei ole veel valmis, töö on alles alguse saanud, äh, meil ei ole olnud aega kõiki asju kaasata, nii et paari aasta pärast kindlasti neid elemente on palju rohkem, natukene konkreetsemalt juba siis. ja härra Van Nistelrooy Te teate, et ähm, ma olen varem tegelenud innovatsiooni ja regioonidega ja teadusuuringutega meie piir-, regioonides ja äh, ma mõistan väga hästi teie sõnu ülikoolide ja ülikoolide ja ettevõtete vahelise koostöö kohta. VKE-de ja ülikoolide töö ko-, koostöö kohta näiteks, et ähm, ma saan väga hästi aru, et see panus peab tulema ka nende poolt. suur tänu kolleegidele, ootan kõigiga koostööd ja proua esinaine, võib-olla kui lubate, ma lühidalt äh, annan ülevaate ka kalendri kohta. minu meelest äh, siis, mis on võimalik. kõigepealt täna on tegemist esimese arvamuste vahetusega ja üritan eelnõu tõlkesse saata seitsmenda ja üheteistkümnenda jaanuari paiku. üksteist jaanuar minu jaoks on see tärmin, millal see eelnõu peab olema esitatud. kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal äh, jaanuaril on meil istung nii et siis võib-olla võiksime juba esimese arvamuste vahetuse selle eelnõu osas maha pidada ja äh, muudatusettepanekute esitamise kuupäev on veel ähm, paika panemata, aga kaks tuhat üksteist aasta veebruaris loodetavasti siis me räägime muudatusettepanekutest ja Regionaalkomisjon otsustab äh, lõppkokkuvõttes siis kahekümne kaheksandal veebruaril kaks tuhat üksteist ja see on minu meelest täiesti mõeldav kalendrina ja seda, siis läheb asi täiskokku. ma ei taha ülepeakaela siin kiirustada selle raportiga ja sellepärast on need tähtajad siis pandud praegu suhteliselt kaugesse tulevikku. suur tänu, ütleb proua esinaine, võtame teie ettepanekud kalendri osas arvesse. aga igal juhul järgmine arutelu ilmselt siis juba jaanuaris ja, ja siis räägime me juba sellest raporti eelnõust. nii et viieteistkümnenda päevakorrapunktiga seega oleme ilmselt hakkama saanud, kuueteistkümnes punkt Viktor Postinaru eh, arvamuse eelnõu Euroopa Liidu Musta mere strateegia kohta, tegemist on omaalgatusliku raportiga, mis koostatakse mm, väliskomisjonis ja härra Postinaru, teil ongi sõna. suur tänu, proua esinaine, kallid kolleegid! minu meelest äh, Musta mere piirkond äh, on üks kõige keerulisemaid perifeerseid piirkondi Euroopa Liidus, äh, kuivõrd ta on ju osaliselt ka nagu osa Euroopa Liidust pärast Bulgaaria ja Rumeenia kahe Musta mere rannikuriigi liitumist aastal kaks tuhat seitse. aga Äh, see on väga mitmekesine piirkond, ärgem unustagem, et tõesti kaks liikmesriiki on äh, Musta mere riikide seas, äh, kaks liikmesriiki on vähemalt ametlikult näidanud üles soovi kas liituda Euroopa Liiduga või omada institutsionaalseid suhteid Euroopa Liiduga, Moldova ja Ukraina. liitumisläbirääkimised käivad Türgiga ja veel oluline faktor, meeldib see meile või mitte selles piirkonnas on kindlasti Venemaa. see oli siis nüüd taustaks. ja peame nüüd enda käest siis esitama küsimuse, et kas Euroopa Liit on piisavalt kõlakalt kaasa rääkimas äh, selles piirkonnas, kas Euroopa Liidu on mingisugune roll arengutes selles piirkonnas? kas Euroopa Liit äh, teeb oma tööd selles piirkonnas? ilmselt on vastus nendele küsimustele ei ei piisa sellest, et äh, Euroopal on partnerlussuhted piirkonna riikidega, vaid äh, need suhted peavad olema sügavamad. alustaksin sellest, et äh, Mustamere piirkonda pean ma väga oluliseks. see on piirkond, kus pärast kahe uue liikmesriigi liitumist arengud ei ole peatunud. tegemist on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt olulise piirkonnaga ja Euroopa globaalse rolli puhul äh, tuleb sellega ka arvestada, seda nii transpordile mõeldes, energia, keskkond, äh, keskkonna saastatus, bioloogiline mitmekesisus, need on kõik aspektid, milles Mustmeri tuleb mängu, aga ka julgeolek ja stabiilsus, mis ometigi ju ka äh, selle ar-, raporti peakomisjonile, Ahvetile väga tähtis on on täiesti ilmselge, et Euroopa peab oma rolli selles piirkonnas suurendama, tegema seda partnerluses. ja see on just nimelt see põhjus, mille pärast äh, ma pööran nii palju tähelepanu Euroopa Liidu Musta mere strateegiale. minu meelest on täiesti selge, et Musta mere piirkonna arengu jaoks öö, äh, areng ei ole tähtis mitte ainult äh, liikme, äh, Musta mere rannikuriikidele, vaid tervele Euroopa Liidule. me oleme juba üritanud näidata seda, kui tähtsaks me seda piirkonna peame, me oleme nimelt võtnud vastu Musta mere sünergia, kuid vaadakem siiski tõele näkku. E, nagu bulgaaria keeles öeldakse mm, ja tõlkes see siis, et ilma sünergiata pole energiat ja ilma energiata pole sünergiat ja ma ei pea siin silmas mitte ainult energiat, mis siis äh, toidab meie mootoreid. nii et seekord peab olema märksõnaks äh, tõhusus ja kui me tahame tõhusalt tegutseda, peame kaasama kõik Musta mere riigid, tegemata vahet siis selles, kas partneriks on Euroopa Liidu liikmesriik või, või Euroopa Liidust väljas seisev riik. ma olen ise võtnud juba ühendust kahe olulise teguriga piirkonnas, Venemaa ja Türgiga. kahjuks äh, mul ei ole õnnestunud Venemaa missiooni seal veenda selles, et me peaksime arvamuste vahetuse maha pidama. Türgiga aga samas äh, õnnestus mul väga edukas arutelu maha pidada nende esinduse juhiga seal ja ma ütleksin, et äh, meie mõtteviis oli peamistes küsimustes suisa identne või vähemalt sarnane ja see on vägagi julgustav. kõik jõupingutused selle piirkonna arendamiseks peavad olema koordineeritud, see tähendab seda, et kõik erinevad osapooled peavad kõigepealt välja tooma ühtsed väljakutsed, äh, saadaval olevad ressursid ja siis tegutsema kas koordineeritult või harmoniseeritult. mõned organisatsioonid kes selle eesmärgi täitmisele kaasa aitavad, on jubagi loodud. toon mõned neist välja. Musta mere öö, majandusprotsess, lühend öö, PISEC, nende parlamentaarne assamblee PAPSEC ja muidugi öö, Musta mere sünergia kõik on nõus sellega, et Musta mere strateegia peaks ära kasutama, nii nagu ma kolmandas lõikes ütleksin, me e, integreeritud lähenemist ja Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika <clears throat> juba väga hästi paigas olevaid e, põhimõtteid, sest et e, me tahame oma arvamusega rõhutada seda, et meie ühtekuuluvuspoliitika peaks juhtima arenguid selles piirkonnas ja et mitte ei peaks keskenduma ainult julgeolekule ja välispoliitikale, nagu te teate, infrastruktuurid on Musta merele väga, Mustale merele väga olulised. ma räägin siin nii transpordi infrastruktuuridest, aga ka energia infrastruktuuridest. iga kuu me näeme, et see kõik muutub järjest olulisemaks. kui me tahame mingisugust äh, korralikku koordineerituse tasandit, siis on väga oluline, et kõik projektid oleks äh, läbi räägitud kõikide Musta mere riikidega. sellepärast, et transport ja energiapoliitika peab olema jätkusuutlik. eriti pöörame tähelepanu TNT projektidele aga ka sadamavõrgustiku väljaehitamisele. tegemist on ju väga olulise ressursiga sadamate näol sellele piirkonnale. ja energiast rääkides ma rõhutan seda, et mitte ei ole oluline ainult projektid läbi rääkida erinevate osapooltega, vaid äh, ülioluline on need projektid üldse ellu viia. kõigepealt tuleb hinnata seda, kus lasuvad äh, selle projekti äh, plusspooled, mida need projektid toovad kaasa keskkonnale, millised on keskkonnakulud taoliste projektide arendamisel. me küll tahame, et see piirkond areneks, kuid ta peaks arenema siiski keskkonnasõbralikult hiljutised Mehhiko lahe sündmused on täiesti selgelt välja toonud selle, et kui ähm, luuakse energiainfrastruktuur, tuleb tähelepanu pöörata ka võimalike äh, õnnetuste, katastroofide, loodusõnnetuste äh, jaoks. ja selles mõttes äh, Musta mere sünergia ähm, South Stream ja teised torujuhtmed, mis on praegu olnud arutelul peaksid ka läbima mõjuhinnangu, tegemist on tohutu suure mahuga projektidega ja Must meri on üks kõige saastatumaid meresid meie piirialadel. ja kuuendas projektis ma rõhutan seda, kui oluline on kokkuleppele jõuda kõikides küsimustes juba planeerimisfaasis. aastal kaks tuhat üksteist, kallid sõbrad, ärgem unustagem, peaks South Streami ehitustöö äh, pihta hakkama. suured Euroopa ettevõtted tegutsevad sellega. aga meil ei ole tegelikult mitte mingisugust Euroopa-ülest strateegiat, kuidas läheneda nendes, nendele projektidele. sellepärast, et muidu läheb asi nii, nagu Läänemere puhul, äh, Nord Streamiga, et äh, andke andeks, hoidke eemale, tegemist on äriprojektiga ja seega tuleb sellele läheneda äriprismast ja mitte rääkida siin keskkonnaküsimustest. aga keskkonnaproblemaatika ei ole seotud ju ometigi mitte ainult energiaprojektidega, Mustmeri on äh, äärmiselt saastatud meri. ja veel üks probleem, see puudutab kõiki äh, Musta mere rannikuriike ja on vaja ühtset äh, lahendust just nimelt see, kuidas keskkonda kaitsta oluliseks pean ma siin seda, et kõik probleemid tuleb lahendada Euroopa Liidu standardite alusel. see peaks olema vist see peamine sõnum, mille me tahame välja saata. kui me pidame lä-, läbirääkimisi Euroopa Liiduga, Euro-, Venemaaga, Ukraina, Moldova või Türgiga. see oleks minu esimene märkus. kõige olulisem märkus üldiselt seni me oleme Musta mere osapooltega rääkinud kahepoolsel tasandil, aga mulle tundub, et võib-olla ikkagi kasulikum ja tõhusam oleks eh, nendest energiaprojektidest, eh, millesse on ju kaasatud tohutult suured Euroopa ettevõtted, milles Euroopa majandushuvid on väga suured, eh, teha seda siiski multilateraalsel tasandil, kui me tahame üldse mingisugust Euroopa Musta mere sünergiat, meil on vaja euroopalikke vastuseid selle projekti jaoks. lubage juba ette teid tänada edasiste märkuste eest, olen avatud kõigile kõrgete kolleegide seisukohtadele ja äkki õnnestub meil läbi suruda äh, integreeritum lähenemine Musta mere jaoks, see on Euroopa jaoks oluline, kui me tõesti tahame maailma areenil tõsiselt kaasa rääkida. suur tänu! personal involvement also in the issue and Andre- ma tänan teid teie pühendumuse eest palun, variraportöör saab nüüd sõna. Much, uh, Mr. Bustinaru for your draft opinion on the Black Sea. härra Kovatšek. Eh, nii et Euroopa Liidu Musta mere strateegia tulevikus, see peab olema aluseks koordineeritud ja jätkusuutlikule arengule Musta mere piirkonnas, sealhulgas ka Aasovi merel see piirkond on strateegiliselt tähtis Euroopa Liidule, nagu härra Postinaru ka juba ütles väga õigesti ning tähtis on kaasata kõik selle piirkonna riigid. ja mitte ainult riigid, vaid ka olemasolevad organisatsioonid, te juba nimetasite neid. aga samas ei tohi eh, dubleerida olemasolevate organisatsioonide tegevust selles piirkonnas ja me näeme, et jääb vajaka haldussuutlikkusest ja samuti rahastamisest, kui on tegemist uute algatustega. samas äh, kui puudub sünergia, äh, siis äh, asi ei toimi. tähtis on, et meie Euroopa Liit võtaksime juhtohjad ja muutuksime seal juhtivaks jõuks selles piirkonnas koordineerimine peab toimuma ka merepääste Eh, operatsioonide vallas ning on vaja Musta mere eh, seirestrateegiat. me teame, et on Mustal merel laevad põhja läinud eh, mõne miili kaugusel rannikust ja meil on ju programmid Poseima ja Poseidon sellisteks puhkudeks. nii et selle probleemiga peab tegelema. veel üks regionaalarengu küsimus on ranniku kaitsmine nii looduslike kui ka inimesest tekitud ähm, erosiooni vastu. minu äh, koduriik Rumeenia on väga rikka kultuuripärandiga, aga paraku seda ei tunta. nii et ma arvan, et me peaksime mõtlema ka selle peale, et edendada turismi ja kultuurivahetust Musta mere piirkonnas. nüüd keskkonnaküsimused. ma arvan, et on vaja suurendada jõupingutusi, et leida ühised lahendused, hoidmaks Musta merd puhtana. praegu ta puhas ei ole, keskkonnaprobleemid on väga aktuaalsed Musta mere piirkonnas Euroopa Liit peab ka olema aktiivsemalt kohal eh, Musta mere piirkonnas ja eh, eriti Euroopa välistalituse kaudu ning kindlasti ära kasutama olemasolevad finantsinstrumendid ja vahendid selleks ma ei taha Ahveti komisjoni aruteludesse sekkuda, aga meil on väga palju ju eh, külmutatud ja vähem külmutatud konflikte, nagu näiteks Põhja-Kaukaasias ja samuti on meil islami ekstremismi oht, mm, Lõuna-Kaukaasia, Mägi-Karabahhia konflikt Armeenia, Aserbaidžaani vahel. kõik valmistavad meile muret. Donau jõgi on otseselt Musta merega seotud ja me arutame ka Donau strateegiat. ma arvan, et eh, me peaksime siia ka keskkonna, turismi ja infrastruktuuri aspektid sisse võtma. veel kord, härra Postinaru, ma tänan teid väga teie arvamuse eest ning ma olen ka Ahveti eh, juhtkomisjoni liige, see pakub mulle väga huvi ning ma usun, et see teema ei ole aktuaalne huvipakku mitte ainult kahele Musta mere rannikuriigile, vaid kogu Euroopa Liidule. ma tänan. nüüd eh, Mihhail Tremopolus, palun. Ευχαριστώ και τον κύριο Μποστινάρου για τη συνδρομή του στο θέμα της... Ma tänan. Ma tahan tänada härra Postinarut kogu tehtud töö eest Musta mere teemaga. Ta on tõstatanud siin mitu tähtsat aspekti, aga on veel paar, mis ma tahaksin omalt poolt lisada ja siis ka mõned isiklikud märkused teha. kui me vaatame Musta mere saastatust jõgede saastatust ja mm, ka seda saastet, mida tekitavad laevad. me teame, et Ukraina juurde voolujõed on väga saastunud, aga samuti on see probleemiks Rumeenias ja Bulgaarias. Nende jõgede vett kasutatakse jahutuse eesmärkidel Äh, ja need jõed kulgevad äh, läbi paljude Euroopa riikide ning lõpuks äh, suubuvad Musta merre. ning tegemist ei ole ainult põllumajandussaastega, mida need jõed kannavad, vaid ka tuumajaamade saastega. paraku kõik see saaste jõuab kõigepealt Musta merre ja siis Egeuse mere Bosporuse kaudu Egeuse merel on seitsmekordselt normist suurem radioaktiivne saaste. ja kõik see jõuab Lioonia merre, Itaalia ja Kreekani. nii et lõppkokkuvõttes on Mustmeri väga saastunud ning äh, selge on see, et see saaste kandub kõikidesse piirkondadesse ning saaste ju ei tunne riigipiire, mis tähendab, meil on vaja piiriülest koostööd, et üheskoos äh, keskkonda kaitsta. ning loomulikult ka naftatankerid on probleemiks. tihtipeale äh, nad äh, saadavad oma mm, mahutite loputusvee otse merre ja see on äärmiselt ohtlik ja saastav merekeskkonnale. ja on veel üks risk. Äh, nimelt äh, võivad tekkida suured loodusõnnetused. nii et äh, Musta merd ei majandata korralikult. seal on tugevad hoovused. see on sisemeri, mis tähendab seda, et saaste on väga suureks probleemiks Eh, kui me vaatame Ukrainat ja Venemaad, teisi rannikuriike, siis neil ei ole selliseid keskkonnakaitsenorme nagu meil Euroopa Liidus, aga ka mõnedel Euroopa Liidu liikmesriikidel on probleeme olemasolevatest normidest kinnipidamisega. nii et meil on vaja mingisugust eh, ärahoidmist, preventsioonipoliitikat saaste vältimiseks. Eh, tähtis on mitte tagajärgi likvideerida, vaid ära hoida õnnetuste teke. ning võib-olla meil on vaja selle peale mõelda ka, kui me äh, naftajuhtmeid siin piirkonnas ehitame. nüüd äh, people to people projektid, rohujuuretasandi projektid, need on väga olulised just piiriüleselt ja eriti kõige äärepoolsematele piirkondadele. ja sellised väikesed projektid äh, ei tohiks välja jääda, kui jutt on projektide rahastamisest. raha ei tohi saada ainult suured projektid meil on vaja äh, rahalisi vahendeid infrastruktuuridesse suunata, ka piiriülestesse raudteeliinidesse, sadamatesse, Bukarest, Konstantsa ja teised selles piirkonnas. ja veel üks koostöö hea näide on järgmine. meretranspordialane koostöö Venemaaga, Gruusiaga või Ukrainaga oleks väga kasulik nii et ma usun, et meil on vaja selgemat raamistikku selleks koostööks, et hõlmata sadamaid ja ka õhutranspordiühendusi äh, ning seda kõike jätkusuutliku arengu alusel. ma tänan härra Stojanov järgmisena. ma tänan, proua esimees, kõigepealt ma tahaksin äh, jätkata sealt, kus lõpetas minu Kreeka kolleeg ma ei tea, kust pärineb minu Kreeka kolleegi informatsioon, ma ei tea, kas Koslodui äh, tuumajaam on teile tuttav? tulge Bulgaariasse, tulge minuga koos, lähme koos, külastame Koslodui automijaama ja siis te näete oma silmaga, kuidas see töötab. Te ju väidate, et kui on kuskil mingi elektrijaam, siis ta saastab keskkonda, saastab Äh, seda suurt jõge, mis meie jaoks niivõrd oluline on. ja ma arvan, et see on vastutustundetu väide. Te tekitate paanikat sellega, jätate vale mulje. sellepärast ma teen ettepaneku, et näidake üles vastutustunnet. ma olen valmis korraldama teile selle külaskäigu sinna koha peale, et te näete, et mitte mingi äh, tuumajäätmeid äh, ei saadeta Donau jõkke, vastupidiselt teie väitele. nüüd härra Postinaarul väike märkus, ma ei tea, kas te teate, aga sel nädalal toimus parlamendi ühiskomisjon, kohtusid Euroopa Parlamendi ja Türgi saadikud. ja peab ütlema, et see üritus nurjus täielikult, sest Türgi Euroopa asjade minister kasutas korduvalt eh, mõisteid Põhja-Küpros ja Lõuna-Küpros ja ma ütleks, et see on vastuvõetamatu, te ju teate, kuidas, mida meie arvame Küprosest ja sellepärast saadikud lausa boikoteerisid selle ürituse ettevõtmisi. kartke türklasi, kui isegi kui nad kingitusi teile toovad, ma sõnastasin natuke ümber selle mõtted ära. tahaksin reageerida sellele avaldusele äh, me rääk-, kas te räägite siin regionaalpoliitikast ja äh, Musta mere strateegiast meie seisukohast või mis? me ju ei aruta siin Põhja- ja Lõuna-Küprose teemat. mul ei ole minul siin midagi selle kohta ja ma ei taha neid teemasid käsitleda. Tamara aitas mind väga selle rap-, teksti koostamisel, palun äh, ärgem tekitagem segadust, kui põhjuseks on mingid arusaamatused või infopuudus. meil on siin regikomisjon ega mingisugune rahvusvaheline kohus mingites küsimustes. lihtsalt minu märkus isiklik, ei midagi rohkemat right. ma arvan, et me peame nüüd jätkama oma arutelusid ja vaatama, mis meil päevakorras ikkagi on nüüd peame ära otsustama muudatustepanekute tegemise kuupäeva ja mina teen ettepaneku, et teeme nii nagu eelmiste raportitega, üheksas november kell kuus pärastlõunal on tähtaeg ja siis me saame novembri lõpul, kolmekümnendal novembril meie kohtumise ajal juba hääletada. näib, et ahvetis on detsembri alguses hääletus raporti üle nii et kõik toimub meil õigeaegselt. nii et ma kutsuksin teid üles kõiki Viktor Postinaruga koostööd tegema, et sünniks hea arvamus ja tähtaeg veel kord muudatusettepanekute tegemiseks on üheksas november kell kaheksateist null null. äkki te tahate veel midagi lisada? ma räägin nüüd tõsistest probleemidest ma lihtsalt kommenteeriksin sõnavõtte. ma kõigepealt tänan, härra Kovatšik, teid. ma olen täielikult nõus sellega, mida te kõik ütlesite. ja ma olen samal arvamusel. aga lihtsalt raport piirab mind. ma ei saa rohkem öelda, kui ma tohin mahuliselt, aga Te tõite välja õiged probleemid nagu mereotsingud ja päästeoperatsioonid ja nii edasi. ja Donau strateegia ja Musta mere strateegia vaheline seos. ma arvan, et meie ülesanne on Euroopa Liidu rolli üle järele mõelda strateegilises plaanis nagu kõik kes tegutsevad globaalselt, peavad tegema, vastasel korral me jääme lihtsalt regionaalseteks eh, tegutsejateks. igatahes ma tänan teid väga teie sõnavõttude eest. Mm, härra Tremopolos, ka mina leian, et Mustveri on väga saastunud ja see eh, veetase on samuti probleeme saja kaheksakümne meetri sügavusel on kontsentreerunud väga mürgised ained, mis lausa on ohtlikud sealsele elustikule. mis tähendab seda, et väga raske on midagi ära teha siis, kui Mustal merel eh, toimub mõni õnnetus. aga ma tahan öelda, et on olemas juba Bukaresti konveren-, konventsioon, see on keskkonnakonventsioon, see on üks osa regionaalse koostööst. aga tähtis on mitte mingi dokument, vaid ikkagi selle elluviimine. see konventsioon tuleb ka täita. ja kui, kui teid huvitab, siis mina olen väga selle poolt, et Euroopa Liidu vahendusel, eestvedamisel käivitataks äh, piirkondlik äh, koostööprojekt, mis tegeleks keskkonnaküsimustega. et lahendada keskkonnaprobleemid selles piirkonnas ja miks mitte arutada Venemaaga ja teistega äh, mitte ainult allkirjustada, vaid ka ratifitseerida ESPO konventsioon enne ühinemist. ja kasutada meie partnerlussuhteid, mis meil on. iga kord äh, mulle öeldakse, et äh, Venemaa on ESPO alla kirjutanud, jah, ma tean seda, aga nad ei ole seda kunagi ratifitseerinud. miks me siis ei peaks tagant lükkama seda suurt-suurt projekti siin Euroopa Liiduga? ja lõpetuseks. mulle on öeldud, et võib-olla peaksid olema meil ühised piirkondlikud standardid, normid. tuleb varsti ka South Stream ja siis veel muud streamid. meil oleks vaja ühiseid standardeid, norme selleks, et viia läbi keskkonnamõjude hindamised eh, kõigepealt eh, selles piirkonnas, kui midagi hakatakse tegema. seal on väiksed riigid, kes ei suuda rinda pista suurte riikidega, kes saastrini veavad. Eh, Gazprom või E.ON või öö, Prantsuse gaasifirmad. jah, väga hea on rääkida, et on vaja piirkondlikke lahendusi, aga nii palju, kui mina tean, väga suur Euroopa Liidu peaminister on samuti huvitatud South Streamist. aga tegemist on üle-euroopalise küsimusega. härra Lebomolopos, ma olen teiega väga ühel meelel, ma tänan teid teie sõnavõttude eest. ja ma võtan kõik teie muudatust arvesse. jah, ma tänan ja nüüd läheme viimase raporti juurde ja see on härra Lambert van Nistelrooy raport, mis puudutab eh, Euroopa aktiivsema vananemise aasta dokumenti. tegemist on eh, tööhõivekomisjoni dokumendiga, mille kohta meil on arvamus Äh, kiiret ei ole, veebruarikuus tööhõivekomisjon hääletab, aga täna me saame esimest korda mõtteid selle üle vahetada. Lambert, palun, sul on sõna ähm.. suur tänu, proua esimees, teen seda hea meelega. minu teema võib-olla ei ole nüüd nii poliitiline kui need eelnevad küsimused aga see on väga suure sotsiaalse ja ühiskondliku tähendusega. ma arvan, et me näeme praegu väga suurt üleminekut just äh, nooremapoolse rahvastiku osas. meil on nüüd üha vähem noori inimesi Euroopas ja vanem elanikkond peab teatud ülesanded enda kanda võtma. meie puhul näiteks tuleb veel ka seda, et eurooplasi on maailma rahvastikust kõigest seitse protsenti, mõned aastad tagasi oli see neliteist protsenti ja ennustatakse, et Euroopa rahvastik moodustab paari aasta pärast ainult viis protsenti maailma rahvastikust. nii et me võiksime küsida endalt, mis praegu toimub? ja vaadates nüüd neid arve, tuleb ähm, teha järeldus, et et äh, aktiivse vananemise aasta tähendab ka seda, et me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuleb meil ka praktiliselt midagi ette võtta. ja ma arvan, et me ei peaks keskenduma mitte ainult äh, vanadele inimestele mõeldud poliitikatele, vaid me peaksime parandama ka suhteid põlvkondade vahel sest meil on siin kaks erinevat arengut. esiteks, meil on üha rohkem vanemaid inimesi ja teiselt poolt on meil üha vähem in noori inimesi. Need on kaks väga erinevat arengut, mis äh, üksteist mõjutavad. tööhõive ja sotsiaalkomisjon on vastutav selle raporti eest ja me teeme nendega koostööd. mina igal juhul kujutan endale ette, et me te, oma arvamuses toome välja regionaalsed äh, aspektid, nii nagu ka eelmise raporti, raportöör seda juba ütles. vaatame, kuidas oleks võimalik regio-, regionaalsel tasandil midagi ette võtta. ja siis lisandub siia ka otse loomulikult see keskne lähenemine, sotsiaalne aspekt, äh, kodude ehitamine oh,, vanade inimeste hooldamine, ehk siis asjad, mida on võimalik äh, sotsiaalse dimensiooni kaudu palju paremini korraldada. nagu öeldud, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuleb meil eriti tähelepanu pöörata sellele küsimusele ja see ei ole mingi uudis. on Euroopas regioone, mis juba tule-, minevikus on selle küsimusega tegelenud, näiteks Brandenburgi liidumaal on väga selgelt näha, et äh, rahvastik on kakskümmend, kolmkümmend protsenti vähenenud äh, viimastel aastatel ja meil tuleb midagi ette võtta, eriti mis puudutab äh, elukohta, infrastruktuuri ja nii edasi. meil tuleb siin arvamuses välja toodud äh, vananemise regionaalsed aspektid, aga ka teised aspektid nagu äh, erinevad teenused, digiarstid ja nii edasi. nüüd siis natukene ka tähtaegadest. ma olen juba mõned muudatusettepanekud kirjutanud, meie arvamust arutame me veel novembri lõpus, detsembri alguses koosolekul siis muudatusettepanekute tegemise tähtaeg lõpeb äh, neljakümne üheksanda ja viiekümnenda nädala vahel ja hääletus meie komisjonis toimuks siis kahekümne kuuendal või kahekümne seitsmendal jaanuaril ja siis vastutav komisjon äh, hääletab esimesel veebruaril. mul on juba praegu hea meel teie muudatusettepanekute üle, te võite olla kindel, et ma need ka väga tõsiselt võtan. suur tänu! ma ei tea, kas juba täna soovib keegi kommenteerida seda küsimust, jah, palun, härra Stojanov. suur tänu! ma üritan teha lühidalt. tegemist on väga kiitust vääriva algatusega. ütlen seda, sest olen üks nooremaid äh, parlamendisaadikuid. aga see puudutab äh, vanemaid inimesi ja meil Bulgaarias on nendega ka tõesti probleeme ja ütlesin seda juba eelmise parlamendi ametiperioodi aja jooksul ja ka nüüd. keskmine pension, kallid kolleegid, on vähem kui sada eurot kuus. kuidas pensionärid, vanemad inimesed saavad endale lubada ellujäämist, kui neil tuleb äh, maksta bussipileti eest, osta ravimeid ja esmatarbekaupu. Bulgaaria pensionärid on tahtmat-, kannatavad selle poliitika all, kus nende probleeme ei taheta lahendada. nüüd Bulgaarias mõeldakse reformimise peale. me oleme praegu arutelude algfaasis ja ma tahaksin, et et äh, alg-, arvamuses äh, mainitaks, et aktiivset elu pole võimalik äh, vanadel inimestel elada, kui nende elustandardid, elukvaliteeti ei parandata. ainult siis, kui me parandame nende võimalusi elada paremat elu, parandada nende heaolu, ainult siis saame me rääkida aktiivsest elust Euroopa Liidus. teistes riikides, Saksamaal, Itaalias, pensionil inimestel ei ole selliseid probleeme, kuid Bulgaarias ähm, on need probleemid olemas. muidu oleks täiesti naeruväärne öelda meie kodanikele, et meil on aktiivne Euroopa aasta, te peate seda pidama. härra Kelly. Yeah, I'd like to compliment suur tänu, äh, ma tahaksin tänada Lambert van Nistelrooid selle algatuse ülesnäitamise eest. Äh, natukene irooniline, et äh, tööhõivekomisjon on juhtivaks kü-, komisjoniks selles küsimuses, sellepärast et me räägime ju inimestest, kes lahkuvad tööturult enamus inimesi ju, kellest me siin räägime, loodetavasti on selleks ajaks pensionile läinud aga küsimust äh, tuleb lahendada tõesti Euroopa tasandil. viimased nädalad on näidanud seda, et Prantsusmaa on pinges, Kreeka samuti, teised riigid, äh, sellepärast et äh, kavas on pensioniiga tõsta. seda väga mõistlikult ja see on täiesti loogiline kahel põhjusel. kõigepealt pensionisüsteemid on väga kallid ja teiseks jumalale tänu, on eluiga pikenenud ja tervis paranenud rahva seas nii et me kindlasti peame kaaluma seda, et võib-olla võiks üle terve Euroopa kehtestada ühtse pensionile mineku ea. see oleks ju minu meelest eesmärk, mida oleks võimalik saavutada, ilma et me jätaksime liikmesriikide otsustada eh, et eh, muuta siis nüüd tulevikus neid naeruväärselt eh, noorelt pensionile mineku igasid ma saan aru, et see on liikmesriikide pädevuses, aga mingisugune suuna andmine tuleks ilmselt kasuks. teiseks, meil on äh, siin ka suured võimalused, loomulikult pensionisüsteemid on kallid, tervishoiusüsteemid on kallid, kuid äh, selles kõiges peitub ka suuri võimalusi. näiteks turismisektor võiks äh, vananemisest äh, palju äh, kasu lõigata. peaks tegema lihtsamaks vanematel inimestel, pensionäridel reisida, seega luua nende jaoks täiesti uus turg. ja see, ja arvestada ka hooajalisu-, hooajalisusega paljudes piirkondades, tuleb haarata kinni nendest võimalustest ja kindlasti järgmise, enne järgmist aastat, kui asi läheb juba ametlikuks, peaksime me ühe tõsise arutelu maha pidama selles küsimuses, esitama omapoolseid ettepanekuid, et see oleks võimalus nii üksik, liikmesriikidele võimalus edasi liikuda ja üksikisikutele äh, ka. Äh, proua Manner. Äh, suur tänu, äh, härra Van Nistelrooy, suur tänu, härra proua esinaine ka, tõesti väga ajakohane teema ja mm, ka meie peame oma komisjonis olema väga aktiivselt äh, kaasatud nendesse aruteludesse. kuid igas liikmesriigis vanurite eest hoolitsemine, pensioniiga on olnud viimastel aastatel arutelude keskmes, kuid minu meelest peaks Regionaalkomisjon küll väga selgelt äh, ära otsustama, kus Euroopa tasandil on siiski võimalik üldse sekkuda ja mis on liikmesriikide pädevuses. regionaalkomisjonis peaks äh, minu meelest tähelepanu olema just nimelt äh, sellele, et millised on need piirkonnad ja tempo, millega erinevad piirkonnad on silmitsi selle probleemiga Euroopas, sellepärast et tulevikus ka me näeme Euroopa Liidu sees äh, väga suuri erinevusi vananemisega seoses, see mõjutab kõikide piirkondade konkurentsivõimet ja kuivõrd tegemist on sotsiaalse probleemiga, väga inimlikuna aga poliitika tuleb arvestada ka sellega ja mitte ainult äh, majandusküsimustega, aga muidugi majandus määrab palju regioonide osas ja seega minu meelest on väga oluline, et head äh, tavad saaksid paika. nii nagu meie arvamuse koostaja ütles, on äh, piirkondi, kus äh, elanikkonna vananemine on väga selge tegelikkus juba praegu, me peame leia, leidma vahendeid, kuidas uutele oludele vastata, see on meie meelest äärmiselt oluline küsimus. nüüd, kui me räägime sellest, et kas regionaalarengu raames oleks võimalik kuidagi äh, tabada neid piirkond, aidata neid piirkonda, keda vanemini, vananemine kõige kiiremini tabab, see, need mõtted äh, väärivad äh, arutelu. suur tänu, Lambert Van Nistelrooy, kas vastad like? Say... paari sõnaga võib-olla soovid veel kokku võtta? jah, ma olen valmis äh nende ettepanekute üle järele mõtlema, kuid siiski üks märkus. me räägime siin regionaalpoliitilisest aspektist oma arvamuses. tööhõivekomisjonis töötatakse välja eraldi raport äh, pensionäride kohta ja selle kohta, mis pensione, pensionäre puudutab ja pensioneid. see muidugi ei tähenda seda, et meie oma arvamuses ei või sellele viidata või vihjata aga me peaksime siiski paika panema, mis on meie jaoks see kõige tähtsam. aktiivse vananemise aastaga üritatakse leida häid lahendusi tuleviku jaoks ja nagu proua Manner ka juba ütles, mina keskenduksin ka positiivsele küljele ja me ei saa siin rääkida, me ei saa siin tõesti haarata enda arvamusse neid aspekte, mis on äh, teiste komisjonide raportites. suur tänu kõigile! kas siis novembri lõpuks saame me arvamuse, küsib äh, proua esimees. siis me oleme jõudnud pooleteise päevaga lõpule, mulle tundub, et muid küsimusi päevakorras pole vähemalt keegi pole midagi teatanud, tahaksin teile veel teatada, et järgmine kohtumine on jällegi väga pikk, poolteist päeva, novembri lõpus. ja me äh, arutame kohe pärast seda, kui komisjon on oma ühtekuuluvuspoliitika dokumendi vastu võtnud eh, seda koordinaatorite kohtumisel, aga siin olete kõik teretulnud, sest meil ei ole võimalik saada veel lisa koosolekut äh, nii lühikese aja jooksul, nii et pange see endale kirja, see kohtumine toimub ainult inglise keeles, aga siis on meil võimalik veel detsembrikuus põhjalikult äh, ko-, komisjoni tavakoosolekult seda küsimust arutada. aga me ei saa esimese arvamuste avaldusega oodata detsembri keskmiseni, nii et tahaksin sellega lugeda selle koosoleku ammendunuks, suur tänu kõigile, kes jäid lõpuni siia, soovin teile ilusat äh,